mul on väga hea meel näha, et ka teil on hea meel. liigume siis edasi hääletuse juurde. Eh, proua Keringeri raport. järgmine päevakorrapunkt on siis eh, hääletus lihtsustatud menetluse raames. Eh, hääletame proua Keringeri raporti osas äh, avatud hääletus, kas olete hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. palju õnne, proua äh, Keringer. nüüd Piinevi raport, jälle lihtsustatud menetlus. hääletame raportit see nimeline hääletus, hääletamine on avatud. kas olete jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmine lihtsustatud menetluse raames härra Vinkleri raport, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas olete jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. suure enamusega vastu võetud, palju õnne, härra Vinkler. nüüd proua Hübneri raport, jälle lihtsustatud menetlus panen äh, raporti hääletusele, hääletamine on avane, avatud. kas olete hääletanud? hääletamine on lõppenud. suur enamus on poolt. palju õnne, proua Hüübner. minu aparaat ei töötanud. me tegeleme sellega kohe ehm, tehniline personal äh, tuleb kohe teie juurde. Surjani raport, äh, lihtmenetlus, äh, panen hääletusele raporti ja lubage öelda, et tegemist on kvalifitseeritud häälteenamuse nõudega. hääletamine on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletamine on lõppenud. selge poolt häälte arv palju õnne. nüüd ähm, Rapkari raport. härra Usk Paskešis on palunud sõna, palun härra Uspaski. kallid kolleegid, ma olen ähm, sattunud poliitilise rünnaku alla ma olen esitanud äh, tõendeid minule esitatud äh, rünnakute vastu, ma olen äh, sattunud poliitiliste rünnakute alla, mind ei ole rünnanud mitte politsei, vaid julgeolekuasutused, mind püüti rünnata öösel, kus ma kohtusin hääle-, oma valijatega, ma olin just lahkumas Indoneesiasse ja, ja mängitakse mingit mängu, on palutud alustada mängu. kõnelejad katkestatakse. palun tehke kiiresti, ma andsin teile sõna, see on erakonnaline menetlus, te ei saa uuesti siin kõne pidada, te tegite seda juba varem, palun võtke oma sõnavõtt kokku tegemist ei ole mitte selle kõnega, millega ma esinesin komisjonis, vastupidi, mulle ei antud võimalust võtta sõna komisjonis ja kommenteerida vastavat otsust. otsus langetati täpselt samamoodi mulle sõna andmata. olgu siis nii, läheme edasi hääletusega. tegemist ei ole nimelise hääletusega, tõstke käsi, kes on Rapkari raporti poolt. kes on vastu? erapooletud raport on vastu võetud. Jakolino raport. Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline kriminaalasjades osutatava vastastikuse õigusabileping. raportöör võib sõna võtta, härra Jakolino. aitäh, esimees, teen lühidalt ja selgelt. esimene kokkulepe, leping Euroopa Liidu ja Jaapani vahel Ehm, õigemini tegemist on esimese lepinguga, kokkuleppega Euroopa Liidu ja Jaapani vahel, tegemist on sümboolse lepinguga, ehm, millega luuakse nii-öelda alus võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu. me oleme eh, püüdnud saavutada mõistlikku tasakaalu erinevate nõuete ja soovide vahel ja see võimaldab meil tagada seda, et meil oleks selline leping, mis vastab meie kõikide ootustele, ma usun, et me võiksime selle raporti vastu võtta, see on selge samm edasi ja see on kooskõlas mõlema riigi soovidega, mille eesmärgiks on kaasajastada õiguse mõistmist, mõistmist kahepoolsete lepingute raames. aitäh, härra Jakolino, hääletame nüüd raportit, andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, aitäh ja palju õnne raportöörile. härra Lehneri raport nüüd. äriregistrite ühendamine. hääletame, andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Schröteri raport. tööhõivevõimaluste arendamine uue säästva majanduse raames. raportööril on sõna, palun proua aga lühidalt, palun. palju tänu, härra eh, president. kallid kolleegid, tahaksin pöörata teie tähelepanu sellele ajaloolisele hetkele, mida meie hääletus tähistab. meie parlamendis eh, tulime välja algatusega eh, selleks, et luua juurde rohelisi töökohti. me avame uusi võimalusi selleks, et saavutada jätkusuutlikku majanduskasvu ja tööhõivet. me lähtume ähm, rohelisest majanduspoliitikast, tööhõivepoliitikast. kallid kolleegid, kuus meie parlamendi komisjoni on teinud tööd selle raporti äh, väljatöötamisel, ma tahaksin neid kõiki tänada, ma tahaksin tänada kõiki ähm, raportööre, variraportööre, kes on väga aktiivset tööd teinud selle raporti nimel, mul on väga hea meel, et Belgia eesistuja andis meile juba varem teada, et nad võtavad üle parlamendi algatuse e, eesmärgiga arutada seda nõukogus ja e, see küsimus otsustatakse siis detsembrikuisel ülemkogul. E, palju tänu teile, kallid kolleegid! aitäh, hääletame! andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. palju õnne, proua. nüüd äh, härra Traskovski raport. Euroopa Majanduspiirkond ja Šveits ning takistused siseturu täielikul rakendamisel. raportöör saab sõna, aga taaskord palun teha lühidalt mikrofon ei töötanud kohe. tahaksin tänada äh, äh, Martin Harbreid, siseturukomisjoni esimeest äh, sellest, et ta juhatas tööd ja kõiki variraportööre, kellega koostöö sujus tõesti suurepäraselt. veel kord palju tänu teile selle eest suur,. suur-suur tänu. hääletamine, andke käega märku, kes on poolt, vastu, erapooletud. suur enamus on poolt, palju õnne raportöörile nüüd äh, Salba Pidekäini raport äh, Euroopa Liidu Korea vabakaubanduslepingu kahepoolse kaitse klausli kohta. tegemist on äh, määruse eelnõuga liid komisjoni poolt vastu, erapooletud muudatusettepanek siis vastu võetud, see oli siis muudatusettepanekud üheskoos, liigume nüüd hääletuse juurde, kom-, komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kooskõlas kodukorraga annan sõna raportöörile. palun. palju tänu. vabakaubandusleping Koreaga avab uusi võimalusi Euroopa ja Korea ähm, tööstusettevõtetele selleks, et vältida negatiivseid mõjusid Euroopa tööstusele, on ääretult oluline, et selline kaitseklausel oleks paigas ja et see ka tõepoolest praktikas toimiks. kõik fraktsioonid leppisid möödunud nädalal kokku, et kätte on jõudnud äh, tõesti äh, viimane aeg äh, hääletada muudatuste osas, mis leidsid kinnitust ka komisjonis juunikuus eesmärgiks on tagada see, et kaitseklausel, mida hakatakse rakendama, oleks ka tõhus, otsustasime hääletada vastavalt reegle viiskümmend seitse muudatusi, lükkame edasi seadusandliku e, raporti hääletusse oktoobrikuusse, otsustasime ühehäälselt e, ka seda, et mitte sulgeda ust potentsiaalselt esimesel lugemisel kokkuleppele jõudmisele. me leiame, et see on võimalik, aga selle saavutamiseks on oluline saata selge signaal välja, et me oleme siin üksmeelsed ja tugevad kõikides fraktsioonides. väga oluline on see, et Euroopa Parlament tervikuna e, toetaks kogu muudatuste paketti. aitäh, eesistuja, aitäh ka selge ettepaneku eest. E, Euroopa Komisjonile anname sõna, kui need sõnasoovijad, palun. palun komisjon eh, tervitab eh, väga head koostööd parlamendiga. tänane hääletus eh, puudutab ainult muudatusi, mitte kogu ettepanekut, mm, selleks, et koondada seisukohti ja, ja jõuda kokkuleppele loodetavasti esimesel lugemisel. esimene hääletus oli augustis ja teine puu-, toimub umbes kahekümne teisel septembris. praegusel hetkel komisjon ei taha välja öelda äh, nii-öelda oma äh, lõplikku seisukohta selleks, et äh, arutelud saaksid jätkuda. komisjon kindlasti ähm, peab kinni endale võetud kohustustest ja, ja loodetavasti jõutakse kokkuleppele esimese lugemise käigus. palju tänu teile selle eest, hääletame siis äh, raportööri ettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, ettepanek on vastu võetud. palju tänu, hästi tehtud! nüüd äh, Bovee raport, äh, põllumajandustootjate õiglane sissetulek. vaatame kõigepealt resolutsiooni eelnõud, muudatusettepanek üks. andke käega märku hääletusel, kes on poolt, vastu, erapooletud. muudatusettepanek üks on tagasi lükatud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 kas olete kõik hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. E, punkt kolmteist, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas olete kõik hääletanud? hääletamine on lõppenud lõige on tagasi lükatud. härra Kostinger on äh, lõikel kakskümmend üks pakkunud välja suulise muudatusettepaneku. palun, sõna on teil. suur tänu, president. lõikes kakskümmend üks tahaksin lisada juurde äh, kaks põllumajandustoodet, millega äh, keelatakse müüa alla turuhinna põllumajandustooteid Euroopa Liidus. palju tänu! kas on vastu? kas keegi on suulisele muudatusettepanekule vastu? kas on vastuväiteid? ei näe, et keegi sooviks vastuväiteid esitada, liigume siis edasi. lõige kakskümmend üks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas te olete hääletanud, hääletamine lõppenud? lõige kakskümmend üks on vastu võetud. lõige kakskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend viis, eraldi hääletus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa eraldi hääletus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kaks osa, kes on poolt, esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli eraldi hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kaks osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kolm osa, esimene osa, kes on poolt? vabandan. nimeline hääletus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. esimene osa on vastu võetud teine osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. teine osa on samuti vastu võetud ja kolmas osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ka kolmas osa on vastu võetud lõige kolmkümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, esimene osa. Mm, me vaatame neljakümne esimest hääletamine alanud, lõppenud see läks läbi, see võeti vastu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 teine osa nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, eraldi, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame siis kuuekümne neljandat, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt L, eraldi hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame resolutsiooni. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. palju õnne Relazione dell'onorevole Portas sul finanziamento e il funzionamento del Fondo europeo di adeguamento al eh, Portase raport eh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi rahastamine ja toimimine. lõige kuusteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis resolutsiooni ettepanek tervikuna poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. palju õnne härra Portasele. Svifka raport. see on määruse ülevaatamine, mis puudutab kohtuotsuseid tsiviil- ja kaubandusasjades, nii et muudatusettepanek üks resolutsioonis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd jätkame hääletusega resolutsiooni osas juhtkomisjonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud palju õnne härra Svetkale. Parvanova raport. lõige kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõige üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige üksteist kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame hääletamisega, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksateist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt O kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt S, esimene osa poolt, vastu, erapoolet-. vabandust, põhjenduspunkti S teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna poolt, vastu palju õnne proua Parvanovale. proua Peedikäise raport. hääletame lõiget viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kümme, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teenuse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kakskümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm, Taane seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend viis, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud resolutsiooni eelnõu tervikuna, nimelise hääletusena hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. suure enamusega poolt, palju õnne proua Peedi Käisele. nüüd lõkkekaardi raport. muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud vastu võetud. nüüd hääletame raportit tervikuna. ei, me ei pea seda tegema. tuleb välja, et ei ole selleks ka vajadust. oleme lõpetanud. suur aitäh teie koostöö eest. ja nüüd saame jätkata hääletuste selgitusega ja head lõunat neile, kes nüüd lähevad lõunat sööma.